ja esimene päevakorrapunkt on ühine arutelu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve üle. tegemist on proua Baltsani ja härra Fernandese raportiga, milles käsitletakse raportit Euroopa Liidu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta üldeelarve kohta ning samuti meil on härra Pööge raport paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta ning esimesena saabki sõna meie kolleeg Francesca Balzani, meie raportöör, palun, teil on nüüd sõna. Eh, grazie Presidente. Eh, viviamo in un momento di crisi. tere hommikust eh, meil on kriisiaeg, tegemist ei ole ainult majanduskriisiga, vaid ka usaldus.